Bene, possiamo dare inizio alla nostra riunione. tere päevast! alustame koosolekuga. kas te soovisite sõna meie päevakorra kohta? palun. härra Odi, Euroopa Liidu alustamise lepingu punkt viisteist ütleb, et Euroopa Ülemkogu president peab Euroopa Parlamendis andma ülemkogu eest aruande. seda on nüüd mitu korda toimunud, see on mitu korda toimunud laiendatud äh, fraktsiooni esimeeste konverentsil. aga millal juhtub nii, et Euroopa Parlamendi ees esitab ülemkogu esimees oma raporti? Sì, non abbiamo potuto farlo a Strasburgo dove me ei saanud seda kohtumist pidada Strasbourgis, kus meil on suur täiskogu saal olemas, sest äh, aega nappis. seetõttu otsustasime me juba paar päeva ennem ülemkogu korraldada kohtumine siin ruumis. ma saan teie, teist aru, aga siin Brüsselis on täiskogu saal äh, praegu kasutuskõlbmatu, vähemalt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, seetõttu pidime kasutama suurimat olemasolevat ruumi ehk seda siin. ja seeläbi on võimalik nõukogu presidendil meie ees aru anda. ma sooviksin ka president Schulzi poolt tervitada president Van Rompuyd ja president Barrosot. ennem kui ma annan sõna nõukogu presidendile, sooviksin ma veel kord kinnitada, et härra Schulz ja valdav enamus parlamendist on selgelt toetanud seda, et president Van Rompuy ettepanek on meie jaoks vastuvõetamatu. ning me avaldame ka lootust, et härra Van Rompuy kaheldamatu läbirääkimiste anne võimaldab tal lähinädalatel jõuda kokkuleppele, mis vastaks ka nendele väljakutsetele, mis Euroopa kodanike ees praegu seisavad. annaksingi sõna president Van Rompuyle, palun. Mr President, honorable members, you will of course already be aware of the results of last week's Äh, austatud äh, härra juhataja, äh, te olete kindlasti teadlik eelmise nädala ülemkogu tulemustest. kokkulepet ei saavutatud, kuid minult paluti leida kompromiss poliitilise tahte ja positsioonide lähendamise alusel järgmise aasta alguse kohtumiseks. mõistagi mitmeaastane finantsraamistik on peaasjalikult nõukogu ja parlamendi asi aga ülemkogul on alati palutud äh, asja uurida, et ta täidaks äh, artiklist viisteist tulenevat rolli, äh, määratledes Euroopa Liidu peamised poliitilised suunad ja prioriteedid mitte kunagi ei ole me suutnud äh, mitmesse finantsraamistiku osas kokkuleppele jõuda ühel kohtumisel ja ei õnnestunud see ka seekord. loomulikult ühehäälsuse leidmine on suur väljakutse. sellise konsensuse saavutamine nõuab äh, järeleandmisi ja ühtset äh, eesmärgikindlust Eh, see nõuab meilt seda, et me oleksime kõik veendunud eh, selles, et meil on ühtsed Euroopa prioriteedid ning me ei tohiks ainult keskenduda individuaalsetele kalkulatsioonidele selle kohta, kuidas vähendada seda, mida tuleb Euroopasse sisse panna ja suurendada seda, mida sealt vastu saab ma olen vägagi teadlik Euroopa Parlamendi prioriteetidest eh, ja rõhuasetustest ja tean, millist suurepärast tööd on teie raportöörid ja teie komisjonid teinud, seda väga oskuslikult äh, tutvustas ülemkogu ees ka teie äh, president. parlamendi poolt välja toodud punktid äh, olid nii enne ülemkogu kohtumist kui ka ülemkogu kohtumisel laual. parlamendi seisukohad, nii nagu ka komisjoni seisukohad ja iga ja üksiku liikmesriigi seisukohad peavad olema osa protsessist, kus äh, Äh, ühehäälsuse nõue võimalikke lahendusi piirab. me muidugi teame, et me peame äh, äh, mõõduka eelarve vastu võtma, seda nõuab meilt aeg. ma olen sellise asjaga väga hästi kursis, olen olnud enne peaminister ja rahandusminister ja olen nende probleemidega väga edukalt oma riigis hakkama saanud ma kindlasti mitte ei ole see niinimetatud ebamaine poliitik. teisalt aga peab meie eelarve äh, peegeldama tõsiasja, et äh, on terve rida asju, mida me tahame, et Euroopa Liit ette võtaks meie riikide ja meie kodanike jaoks ning Euroopa Liit peab olema ka võimeline neid tege-, tegema. ja kaugeltki ei ole see koormaks siseriiklik, siseriiklikele eelarvetele vastupidi, on selliseid valdkondi, kus Euroopa tasemel tehtud kulutused võivad liikmesriigi tasandil raha kokku hoida, kas siis läbi mastaabi, mastaabisäästu või topelttöö vältimise. Euroopa Liit äh, toimib mit-, seitsmeaastase finantsraamistiku alusel, see on suhteliselt ebatavaline sellise väikse eelarve kohta. siseriiklikud eelarved on umbes viiskümmend protsenti SKT-st, Euroopa Liidu eelarve aga äh, üks protsent äh, SKT-st, mis tähendab seda, et see eelarve on liiga väike, tõke selleks, et äh, antitsüklilistele majanduspoliitikatele äh, keskenduda. aga see on siiski piisav selleks, et teatud riikides kaasfinantseerida väga suuri investeeringuprojekte teadus- ja arendustegevuses ja põllumajanduses. ja teisisõnu äh, on äh, ta suunatud struktuurse majanduskasvu saavutamisele. seekordsed mitmeaastased finantsraamistiku alased arutelud olid eelmistest aruteludest erinevad ja ka raskemad. Äh, kõigepealt äh, kõik liikmesriigid teadsid seda, et esimest korda on tegemist äh, eelarveperioodiga, kus reaalset kasvu ei ole oodata. see oli ka ühtlasi esimest korda, kus kakskümmend seitse liikmesriiki istus oma veetodega läbirääkimiste laua taga. kujutage ette, mida tähendaks selline rahva hulk siseriiklike eelarvete koostamisel ja Euroopa Liidu uue rolliga tuli samuti arvestada. ja kindlasti ei olnud ka mingisugusest, mingisugust varem kokku lepitud äh, äh, eelarvet suurte riikide vahel. kokkulepe tuleb jõuda, kokkuleppele tuleb jõuda, aga see on raske. selleks on vaja aega. mitmeaastane fin-, finantsraamistik on so-, äh, tasakaalu ja solidaarsuse äh, süntees. mitmed äh, liikmesriigid tahavad, et äh, Euroopa Liidu eelarve oleks samuti nii-öelda kasinusperioodi eelarve. ma ei ole äh, täiesti nõus selle arvamusega, aga muidugi ma saan aru, et kuid ma arvan, et mitmeaastane finantsraamistik on investeerimiseelarve. aga loomulikult kõiki poliitilisi fakte ei saa ignoreerida me peame leid-, mina pean leidma kokkuleppe, ma tahaksin öelda, et äh, liikmesriigiti on äh, kulud äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kahanenud ühe koma viie protsendi SKT-st pärast seda, kui need kahe tuhande kaheksandal ja kahe tuhande üheksandal aastal oluliselt kasvasid. ehk teisisõnu, need, kes arvavad, et minu seisukohad ei vasta tegelikkusele, peaksid mõtlema sellele, et komisjoni ettepanek juunis kaks tuhat üksteist nägi juba ette nominaalse põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitika eelarve külmutamise, mis tähendab kokku seitsekümmend üks protsenti eelarvest. minu ettepanek äh, neljateistkümnendal novembril ja sellele järgnenud ettepanek, kahekümne kolmandal novembril tehtud ettepanek nägi ette kahekümne, kaheprotsendilist kärbet ja kui me nüüd võrdleme asju, mis on omavahel võrreldavad, ehk teisisõnu kogu eelarveperioodi uueks perioodiks eelmise perioodiga, see tähendab seda, et minu ettepanekul me näeme, ettepanekus näeme seda, et majanduskasvu, töökohtade ja konkurentsivõime alaste poliitikate vahendid tegelikult suurenevad võrreldes eelmise mitmeaastase finantsraamistikuga ja see oli ka komisjoni ettepaneku peamine eesmärk ja seda ma toetan. kui me peame nüüd mõtlema lisakärbetele ja lisakokkuhoidjale, kokkuhoiule, siis me peame arvestama sellega, et kogu ülejäänud osa eelarvest Äh, ei tohi olla suurem kui kakssada kaheksakümmend miljardit ja siit ei ole välja jäetud see, et mõned tahavad, et osa seitsmekümne ühest protsendist eelarvest äh, veelgi tõuseks. Äh, igasuguse improviseerimise vastu olen ma aga. väga oluline on aga see, et meie arenguabimäärad jääksid samaks. mina nägin ette positiivset kasvu selles valdkonnas. mis nüüd puudutab äh, Äh, sissetulekute osa ma tegin ettepaneku reformida käibemaksu, omavahendi reformi, integreerida mitmeaast- äh,, integreerida, vabandust, finantstehingu märks nende riikide jaoks, kes seda soovivad ja, ja luua rohkem läbipaistvust ja õiglust äh, korrektsioonimehhanismi äh,. kuid ressursside po pool on väga keeruline ja delikaatne Need, kes nõuavad reforme, neid on äh, natukene äh, no neid, kes äh, teistes valdkondades reforme nõuavad, äh, neid nii palju ei ole, kes selles osas reforme jõuavad. eelarve kokkupanemine on alati väga keeruline protsess. see on olnud seda ka varem, nagu te väga hästi mäletate, siis kahe tuhande viienda aasta mitmeaastased finantsraamistikualased äh, äh, läbirääkimised ei olnud kaugeltki mitte esteetilised me ei peaks seda protsessi ähm, äh, võitlusena nägema vaeste ja rikaste riikide vahel, põhja- ja lõunariikide vahel. väga paljud, äh, pooled äh, netosissemaksetest korrektsioone ei nõudnud. selle grupi sees mitte kõik nendest ei nõua kuludes kokkuhoidu ja eh, netosissesaajate seas ei nõua samuti, eh, eh, netokasusaajate seas ei nõua ka kõik sugugi seda, et eelarve suureneks. ja minu ettepanek muuseas baseerub nende riikide toetus, kõikide liikmesriikide toetusel, ka nende riikide toetusel, kes praegu ei ole minu ettepanekuga rahul. reaalsus on keeruline ja me ei saa sellest mööda vaadata. ma tahan jõuda õiglase kompromissini kompromissini, mis toetab meie strateegiat, strateegiat, mida toetab kakskümmend seitse liikmesriiki Euroopa par-, parlamendi. see, kui me kokkuleppele ei jõua, läheb muuseas Euroopa Liidule ja liikmesriikidele kõigile äh, liiga kalliks maksma äh, arvestades äh, õhustikku, mis valitses Euroopa Ülemkogu kohtumisel, olen ma veendunud, et see kõik on võimalik. järgmisena annan ma sõna president Barrosole, palun. härra president, auväärsed saadikud, nõukogu president andis praegu põhjaliku ülevaate viimase nädala, eelmise nädala ülemkogul toimunud aruteludest. kuus päeva tagasi tutvustasin ma teile Strasbourgis komisjoni lähenemist ning mõtteviisi ennem toimunud ülemkogu. nüüd aga räägin ma sellest, milline, millised on minu järeldused äh, toimunust. nagu te teate, siis liikmesriigid kokku ei leppinud. kuigi mina usun, et valdav enamus on valmis kokku leppima eh, nõukogu presidendi kompromissettepaneku põhjal, aga nagu te teate, on vaja ühehäälsust. nüüd peame me edasi tegutsema, võttes arvesse, et kokkuleppele ei jõutud meie protsess on pidurdunud, aga me saame edasi tegutseda. meil on kahe tuhande neljateistkümnenda aastani veel aega, et mitmeaastane finantsraamistik paika panna, kuigi seda aega ei ole lõputult palju, et viivitada. reede õhtul ma juba ütlesin, et eelmised, eelmise ülemkogu mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised olid raskemad kui kunagi varem ja seda mitmel põhjusel. läbirääkimised toimusid öö, tugeva majanduslanguse taustal suures osas Euroopa Liidus. ja äh, soovitakse mõõdukust, samuti aga on sisse toodud see uute investeeringute mõõde kriisi ajal. mis puudutab aga liikmesriike, siis nemad soovivad ikkagi väiksemat eelarvet järgmiseks rahastamisperioodiks. seda mitmel põhjusel minevikus iga mitmeaastane rahastamisperiood suurenes rahaliselt esimest korda, nüüd aga räägime me kärbetest võrreldes eelmise rahastamisperioodiga ja nagu te mõistate, siis kärbete suhtes on palju raskem kokku leppida kui eelarve suhtes, mis suureneb. ja olukorra muudab keeruliseks asjaolu, et investeeringuid on Eh, Euroopa Liidus just praegu vaja, samas aga teatud valitsused ei soovi teha majanduskasvu taga, tagavaid investeeringuid, seega on probleem. kuidas me ühelt poolt saame öelda, et meil on vaja eh, majanduskasvu tagavate investeeringute programmi, teisalt aga kui on aeg vastu võtta otsuseid, siis me seda põhimõtet alati ei järgi. kordan üle ettepanek, mis liikmesriikide ees on, ähm, tooks kaasa eelarve vähendamise võrreldes eelmise rahastamisperioodiga. samas, ja võttes arvesse ka konsolideerimist ja mõ-, üldist mõõdukust, tuleb tunnistada, et äh, liikmesriigid on järjest rohkem viimase kahe-kolme aasta jooksul rohkem pädevust andnud Euroopa Liidule, näiteks kuus pakk ähm, Euroopa poolaasta ja paljud teised valdkonnad, kus Euroopa Liidul, mitte ainult Euroopa Komisjonil, vaid ka teistel institutsioonidel on palju rohkem pädevusi. ning loomulikult ei pea ma teile meelde tuletama uut pädevust, mis Euroopa Liidul on tulenevalt Lissaboni lepingust, näiteks kaitse ja julgeoleku või välispoliitikas. ja jällegi selles kontekstis räägime me kärbetest. komisjon on samuti öelnud, pidades silmas meie uusi kohustusi, et põhimõtteliselt oleme me valmis endale võtma uusi kohustusi, kui meilt seda soovitakse, aga samas nii komisjon kui ka teised institutsioonid ei tohiks siis ähm, ära võtta vahendeid nende uute kohustuste täitmiseks. sellised ongi need väljakutsed, mis seisid ülemkogu ees. olgem ausad, tõsiasi on see, et Ehm, terves reas võtmeküsimustes on suured vastuolud, eriti mis puudutab eelarve suurust ning raha õiglast jagamist liikmesriikide vahel. samas olgem jällegi ausad, liikmesriikide suhtes keegi ei pannud kahtluse alla kompromissi saavutamise tähtsust kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. samas vahel on, kulub selleks rohkem aega ja jõupingutusi minu arvates ülemkogul saavutati seda, see, et mitmed liikmesriigid mõistavad nüüd palju paremini teiste seisukohti ning ka huvisid ja piiranguid nende tegevuse ees, kuigi see ei ole just nüüd lõputult palju. aga sellest on kasu ka konsensuse saavutamisel lähinädalatel. keegi teist küsis minult eelmisel nädalal, et kuidas saaks neid positsioone üksteisele lähendada. see vastus on veel küsimuseta üks asi on aga mulle selge. me peame olema valmis kompromissiks. nii netomaksjad, äh, äh, suuremate kulutuste toetajad, ühtekuuluvuse toetajad, äh, põllumajandustoetuste toetajaid, need, kes toetavad teisi programmi osasid, nagu näiteks Euroopa ühendamise rahastu või teadus- ja arendustegevus, nagu neid, nagu seda teevad komisjon ja parlament samuti tuleb siin silmas pidada ka, ka tagasimakseid liikmesriikidele ning maksete korrektsioone. Äh, samuti peavad jõupingutusi tegema Euroopa institutsioonid. me peaksime ära kasutama nüüd tõhusalt meile jäänud aega. meil on praegu viimane aeg vastu võtta kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve, sest kolmeteistkümnes aasta on juba peaaegu käes ning selle eelarvet ka veel ei ole. komisjon on esitanud esitas eelmisel reedel oma uue ettepaneku ning meil on ainult paar nädalat aega kahe eelarvepädeva institutsiooni vahel kokkuleppele jõudmiseks. koos president Van Rompuyga olen ma kahepoolselt kohtunud kõigi kahekümne kaheksa riigipea ja valitsusjuhiga, sest kaasatud oli ka Horvaatia. me teame väga hästi, millised on kõikide soovid ja millele nad on vastu aga ma kinnitan teile, et edukad oleme me ainult siis, kui kõik võtavad arvesse seda, mõtlevad ka selle peale, kus, millises valdkonnas võivad nad järele anda, sest see on vajalik. see kehtib loomulikult ka komisjoni kohta. me soovime, et lõpptulemuses on sees piisavalt palju majanduskasvu tagavaid investeeringuid. ja kuna meie kulud on jagatud, siis me saame investeerida paljudesse valdkondadesse, me saame investeerida ka näiteks teadus- ja arendustegevusse, aga ka kultuuri, mis mängib majanduskasvus tulevikus olulist rolli. loomulikult soovime me tagada, et komisjoni poliitika on kooskõlas meie majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegiaga ja tuleks vastu meie ettevõtete ja kodanike muredele me soovime, et ühtekuuluvusvaimu peegeldavad ka rahasummad, eriti kehvemas olukorras olevate riikide ja regioonide jaoks. me kavatseme jätkata ÜPP reformiga. samas tuleb silmas pidada, mida meie ühtne poliitika annab mitte ainult meile talunikele, vaid ka meie ähm, toidukindlusele ning Euroopa rohelisemaks muutmisele samas tuleb silmas pidada ka seda, et Euroopal peab olema tugevam sotsiaalne mõõde, me soovime olla solidar-, solidaarsed nendega, kes on kriisi käes kõige rohkem kannatanud ning soovime aidata neid, kes üle maailma on hädas. me soovime, et Euroopa Liidu eelarve oleks õiglasem, läbipaistvam ja lihtsam. sellise ettepaneku oleme me ka teinud. loomulikult soovime me olla ka tõhusamad. alati on võimalik tegutseda tõhusamalt, aga selle all ma pean silmas vält-, välditavate kulude vähendamist, mitte Euroopa institutsioonide tegevuse pärssimist. kui üks, on üks aspekt, mis mulle üldse ülemkogul ei meeldinud, oli see, see sõnade väänamine nii koridorides kui meedias. eriti, mis puudutab komisjoni ala, avalduste vääritimõistmist samas eh, koosolekusaalis olid arutelud konstruktiivsed ja viisakad. ning oli julgustav näha, kui positiivselt paljud liidrid reageerisid sellele, kui ma esitasin neile faktid ja numbrid meie institutsioonide kohta. me soovime loomulikult ka eh, austada fair play põhimõtet kogu selles protsessis, sest eh, raskete läbirääkimiste puhul olen ma seda alati teinud tõsiasi on see, et eelarve, Euroopa Liidu hald- äh,, administratiiveelarve on väga väike, ainult kaks protsenti kogu eelarvest. komisjon viib endiselt läbi oma ambitsioonikaid administratiivseid reforme olul-, ka Euroopa institutsioonide jaoks ning ma pöördusin ülemkogu poole tungiva palvega öö, äh, et tuleb tagada tõesti tõhus ja pädev Euroopa avalik haldussektor. daamid ja härrad, komisjon võrdleb, võitleb moderniseeritud eelarve eest, kus maja, mille südames oleks majanduskasv. see on meie lähenemise südames. samas me peame täitma oma kohustusi nii Euroopas kui mujal maailmas järgmise seitsme aasta jooksul. ma olen kindel, et järgmises nädalatel suudame me edasi liikuda ning jõuda kokkuleppele suur tänu tähelepanu eest! <clears throat> Barroso, initsiamo ora con i rappresent-. suur tänu, härra Barroso ja nüüd läheme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt härra Taul. härra juhataja, ülemkogu eesistuja, komisjoni president, min-, mulle valmistas eelmise nädala ülemkogu lõppjäreldus äh, pettumuse, sellepärast et äh, kõige euroskeptilisemad meie seas surusid oma seisukohad peale teistele. on väga kurb, et ühtse töö äh, asemel ürinevad osa, üritavad osad riigijuhid lihtsalt populaarsusele võidelda on suur vahe poliitiku ja riigimehe vahel Äh, poliitik mõtleb lihtsalt järgmistele valimistele, riigimees mõtleb aga tulevastele põlvedele. ja meie väljakutse just siin ongi ja võib-olla isegi kaugemal. mõnedel meie riigijuhtidel on visioonist puudus nad üritavad avalikkuse arvamuse võitmise nimel äh, ohverdada Euroopa ühtsed eesmärgid äh, ja selle, et me tuleksime kriisist välja. aga samas tunnen ma ka teatavat kõrgendust, sellepärast et äh, kui reedel oleks leitud kokkulepe, siis oleks olnud see väga halb kokkulepe, nii et pigem vist ilma kokkuleppeta kui halb kokkulepe, tuleb asjad öelda selgelt välja Äh, komisjoni eelarve ettepaneku kärbimine seitsmekümne viie, kaheksakümne miljardi võrra, miljoni võrra oleks, äh, miljardi võrra oleks äh, väga suur samm. mitte ükski liikmesriik oma siseriikliku eelarve puhul sellist ettepanekut vastu ei oleks võtnud, et näiteks kahe miljardi võrra vähendada oma siseriiklikke eelarveid. Euroopa ei ole mitte ainult vabakaubandustsoon ja kõik need, kes ainult selle eesmärgi poole liiguvad, kukuvad läbi. mitmeaastane finantsraamistik MFF on poliitiliste ambitsioonide väljendus, see on ühtsete projektide rahastamise allikas, meie ühtne töö ühtse tuleviku nimel tuleb meelde tuletada, nii nagu te ütlesite, ülemkogu eesistuja, et üks protsent on see ainult Euroopa SKT-st äh, väärt, see meie eelarve, see on väike eelarve. kui me mõtleme äh, meie kodanikele, kõik on teinud kalkulatsioone, äh, kuuskümmend neli senti läheb see maksma iga päev igale Euroopa kodanikule vähem kui tass kohvi me räägime siin investeeringutest taristustesse, haridusse või äh, tõukefondidesse. ja erinevalt kõikidest teistest äh, avaliku sektori eelarvetest äh, on üheksakümmend kaheksa, on üle üheksakümne protsendi meie eelarvest suunatud investeeringutele, neli protsenti halduskuludele, ainult kaks protsenti sellest läheb tõlkekuludeks. me peame seda meelde tuletama liikmesriikides tavaliselt on kolmandik halduskulusid. Äh, siin on jah, Euroopa Liidul äh, umbes kakskümmend tuhat ametnikku, aga see on ainult viiendik nendest ametnikest, millel on Prantsuse riigil, ma ei usu neid riike, kes seega ütlevad, et ühelt poolt, et Euroopa peab minema sügavamale ja laienema ja tamalt, samas muudkui kärbivad Euroopat Äh, meditsiinis äh, on selle haiguse jaoks äh, ainult üks väljendus, bipolaarsus. Par exemple, proposer de réduire les budgets de la recherche kui nõutakse innovatsiooni, teadusuuringute ja arengu eelarvet ja nõutakse selle juures kärpeid, siis see on väga lühinägelik sellepärast, et see raha, mis on juba investeeritud, see läheb kõik äh, kaduma, see oleks väga halb äh, sõnum äh, ka erasektorile, kellele me kogu aeg kordame justkui niimoodi, et ei ole meie prioriteet. Euroopa Tehnoloogia in-, Instituut äh, äh, on äh, toonud väga konkreetseid tulemusi läbi Euroopa patendi ja star äh, uute startivate ettevõtete läbi. ilma selle rahata oleks need töökohad jäänud loomata. meil on vaja üheksakümmend miljonit, miljonit äh, lisaeurot selleks, et Erasmus käigus hoida, see on tõeline Euroopa äh, programm Äh, Ühendkuningriigilt samas on nõudnud üheksateist miljonit äh, sellest rahast oma ülikoolide jaoks. kus on loogika nende poliitikas? ma toon veel ühe näite. üle miljoni miljardi tuleb Euroopal investeerida taristutesse, meil on vaja seda oma elektrivõrkudeks, äh, lairibaühenduseks, raudteedeks mitte, et raudteed läheksid Moskva suunas, vaid Brüsseli suunas ja osade liikmesriikide jaoks on selles kriisi ajal Euroopa raha ainus võimalus taristustesse investeerida ja sellepärast meie parlament ja eriti meie fraktsioon kaitseb realistlikku eelarvet, mis on meie väljakutsete kõrgusel. Ehm, nõukogu ei saa käituda vastutustundetult meie arvame, et komisjoni ettepanek on realistlik ja me nõuame seda, et neid vahendeid ei kärbitaks, me oleme tõsiseltvõetav parlament. Euroopa Parlament on väljendanud oma seisukohta äh, ja nõukogu peaks tegema seda samuti kvalifitseeritud äh, häälteenamuse alusel. meie liit baseerub rahu äh, eesmärkidel, me oleme seda teinud aastakümneid selle eesmärgi nimel Äh, ülemkogu eesistuja härra Van Rompuy, äh, te peate nüüd tõesti näitama seda, et te olete kõrgemal siseriiklikest äh, egoismi avaldustest. Teil õnnestus ühte, ühtekuuluvus, ühtse põllumajanduspoliitika vahendid kaitsta, teil õnnestub teil kaitsta ka majanduskasvu ja töökohtade kava. kallis Herman, ma äh, annan Euroopa sinu kätesse, nii nagu seda tegime kuuskümmend aastat tagasi Euroopa e-, äh, asutajate puhul ja ma usaldan sind. me teame, kui tõsiselt on teinud tööd ka Euroopa Komisjoni president ja tema teenistused, kes on esitanud meile realistliku eelarve tuleviku väljakutsetele ja kriisile sobiva eelarve. Euroopa Parlament toetab veendunult Euroopa Komisjoni seisukohti äh, kallis härra president Barroso, sa pead seda eelarvet kaitsma, sa pead kaitsma oma ametnikke ja ma arvan, vaatame äh, äh, näiteks äh, liikmesriikidega võrreldes jälle olukorda, ostke ajaleht ja vaadake, palju saavad liikmesriikide siseametnikud palka. me näeme, et meie ametnikud teevad rohkemgi tööd kui siseriiklikud ametnikud ja neid on vähem meil on vaja esitada praegune finantsraamistik äh, meil tuleb äh, leida kokkulepe omavahendite osas ja vähemalt äh, sellepärast, et niimoodi me saame suurendada oma sissetulekut ja vähendada liikmesriikide poolset koormat ja ma tõesti loodan, et jõuluajal, rahuajal me jõuame omavahel kokkuleppele, me jõuame öö, läbi mõelda enda sees need küsimused, mis on olulised meie kodanikele. meil on vaja selliseid programme, et aidata, kes on Euroopast ära kõige haavatavamad ja ma loodan, et uue Iiri eesistuja ajal jaanuarikuus tuleb vastutustundlikkus nõukokku tagasi ja Euroopa vaim jõuab samuti uksest sisse, suur tänu! Grazie, onorevole Doll, too la parola. suur tänu, härra Doll. ja järgmisena härra Svoboda, härra president. ülemkogul vähemalt üks otsus võeti vastu, nimelt Yves Mersch nimetati Euroopa Keskpanga nõukogu liikmeks. me peame sellega leppima. kuid meie jaoks on täiesti arusaamatu, on see, et nõukogus ei saada aru, et naised saavad ka kõrgetel ametikohtadel hakkama ja me kavatseme võidelda soolise võrdõiguslikkuse eest kõikidel tasanditel, ka Euroopa Liidu tasandil. härra nõukogu president, mis, missugune ülemkogu see teil siis oli? oli tegemist äh, ülemkoguga, kus äh, eelkõige tulid esile natsionalistlikud ja egoistlikud lähenemised. ma ei tea, milline valitsusjuhtidest üldse Euroopast rääkis, kõik rääkisid iseendast ja sellest, mida nad ei taha käest ära anda, eriti mõtlen siin netopanustajaid. tegemist oli haleda näitemänguga, mida Euroopa Liit pole teeninud. mis meile paljudele muret valmistab, on see, et äh, kõige rohkem mõjutavad Euroopa Liidu arenguid need, kes hoiavad tegelikult Euroopast kõige kaugemale. kuidas on võimalik, et Cameron, kes võib-olla kahe-kolme aasta pärast ütleb, et äh, lahkugem sellest Euroopa Liidust, et tema mõjutab Euroopa Liitu rohkem kui näiteks Poola peaminister. see ei saa ju olla Euroopa tulevik, et need, kes ei soovi Euroopat, mõjutavad Euroopa asju rohkem kui need, kes võitlevad Euroopa eest ja kahjuks eriti just nat-, netopanustajate puhul, veendunud eurooplaste puhul, keda ma väga hindan, nagu proua Merkel ütlesid, et vähem on parem kui rohkem. väga paljud Euroopa Liidus ütlevad, et on väga tähtis, et sellised riigid nagu Saksamaa rohkem investeeriksid selleks, et kriisist välja tulla. aga vastus on ei, ei, investeerime vähem. ja selline lähenemine ei ole vastuvõetav. mõelgem korra kui sellised mehed nagu Helmut Schmidt ja Giscard d'Estaing, kui Helmut Schmidt äh, äh, ja härra Kool oleksid samamoodi käitunud äh, nagu meie, kui Helmut Kool ja Willy Brandt oleksid käitunud samamoodi, kui nemad oleksid öelnud, et äh, Saksamaa ühendamine läheb liiga palju maksma, jah, Saksamaade ühendamine läks küll palju maksma, aga see oli Euroopa jaoks väga tähtis. samamoodi nagu ka Euroopa Liidul laienemine oli väga tähtis, me ei saa alati vaadata ainult rahakotti. me ei saa öelda riikidele, et tulge liituge meiega ja siis mingil hetkel me lihtsalt ei aita neid enam rahaliselt. ja sellepärast ma arvan, et tuleb öelda, härra Van Rompuy, et see et kõne, mille te ülemkogul pidasite, ütlesite, et ärgem laskem kunagi hääd kriisi käest, ärgem laskem seda mitte kasutada, aga valitsusjuhid ei kuulanud teid ma olen teid palju kritiseerinud äh, nii parlamendis kui väljaspool parlamenti, aga teie ja härra Barroso olite tegelikult äh, meie presidendi härra Schulzi kõrval ainukesed, kes tõesti endast äh, korraliku mulje jätsid. ütlesite vähemalt, et majanduskasv teadustöö arengutöö Euroopa ühendamise rahastu on need tähtsad, millele tuleb keskenduda. Need on küsimused, millele on raha äh, nõudnud nii härra Barroso kui ka meie, kuid kahjuks valitsusjuhid ei kuulanud teid, nad soovisid lihtsalt vähem raha maksta. ja sellepärast tuleb mul teile mõlemale öelda, et jääge järjekindlaks, ärge andke järele, teil tuleb kriitikanooli kuulda ma ei saa aru, miks neid kritiseeritakse, aga ma ütlen teile, et on õige see, mida te tegite, te jäite jäigaks, te ei andnud järele ja seetõttu suur tänu ka parlamendi poolt teile. no nõukogus leiti patuoinas, kolleeg Taul juba mainis seda, nimelt administratsioon on süüdi. et meil on siin üles puhutud administratsioon, me kulutame liiga palju, kuus protsenti muudetab see eelarvest, vähem kui Pariisi ja Stockholmi linnavalitsuste eelarve ja kas tõesti Euroopa eesmärgiks on see, et me ei saa mitte kõige paremaid, vaid et kõige paremad lähevad Maailmapanka, IMF-i või finantssektorisse tööle, sellepärast et seal on võimalik rohkem teenida kas on tõesti meie eesmärgiks see, et me ei soovi eh, mitmeid rahvuseid ühendavat administratsiooni, vaid et me lihtsalt palkame siia ainult belglasi? mitte, et mul oleks midagi belglaste vastu, aga me soovime administratsiooni, kus oleksid kõik rahvused esindatud. aga seda ei ole võimalik teha, kui me kärbime kogu aeg ja nõukogu küünilisust näitab see, et seitseteist kuud oleme me juba kuulnud komisjoni ettepanekust äh, administratsiooni reformimise kohta. parlament on arutanud seda küsimust, on vastutavas komisjonis hääletanud ja samal ajal nõukogu pole isegi mitte andnud läbirääkimismandaati läbirääkimisteks, mitte ühte kolmepoolsete läbirääkimiste vooru pole toimunud mulle tundub, et äh, teile meeldib siin rohkem populistlikke sõnu äh, äh, rahvale hambusse loopida, selle asemel, et konkreetselt meiega rääkida seepärast kutsun nõukogu üles selle asemel, et siin lihtsalt suuri sõnu teha, tulge meie uste taha, räägime läbi reformi üle, me võime administratsioonireformist rääkida, seda isegi tuleb teha, aga ärge kasutage seda lihtsalt ettekäändena, on vähem raha ette näha. me, mulle tundub, et teie eesmärgiks on lihtsalt väga palju vähem kulutada, see on see tõeline nägu, äh, mis on nõukogu liikmetel. ja minu viimane märkus. kümnendal detsembril antakse üle Nobeli rahupreemia äh, härra Schulz, ega teie lähete kohale, kuid esireas on veel ka teisi inimesi, seal on valitsuste juhid, needsamad valitsuste juhid, kes soovivad välispoliitika, kaitsepoliitika ja ka arenguabi ette nähtud summasid vähendada. seal aga istuvad nad prožektorite valguses ja ajavad rinna kummi ja ütlevad, kui toredad nad on, aga nad ei ole üldse ära teeninud seda preemiat. me peame andma rahupreemia nendele, kes on selle tõesti ka ära teeninud. praegusel hetkel, nagu ma ütlesin, soovivad nad kärpida välispoliitika eh, eh, ja kaitsekulutusi ja arenguabi. Nad ei ole Nobeli rahupreemiat ära teeninud, jäägu parem koju, mõelgu seal, kuidas asju paremini teha ja ärgu tulgu prožektorite valgusesse. suur tänu! Grazie, onorevole Svoboda, la parola onorevole. suur tänu, suur tänu, kallis kolleeg Svoboda, nüüd härra Verhofstadt. president, it was impossible to reach it. president, oli võimatu kokku leppida üheksasaja seitsmekümne kahe miljardi euro suhtes. Ehm, jõud-, see on umbes kolm, sada kolmkümmend üheksa miljardit aastas ja tuletan teile meelde, et see on ainult üks viiekümnendik kogu Euroopa Liidu liikmesriikide kogueelarvest. see on kuus koma kolm triljonit eurot. see tähendab seda, et see sada kolmkümmend üheksa miljardit, nagu Joseph Tool juba ütles Äh, tähendab äh, kahtekümmet seitset eurot kodaniku kohta aastas. umbes seitsekümmend senti päevas kodaniku kohta. ja härra Cameron arvab nüüd, et kakskümmend seitse eurot aastas on liiga palju. see peab olema paar senti vähem, sest seitsekümmend senti päevas on liiga palju nende riikide jaoks ma ütlesin juba meie eelmisel kohtumisel Strasbourgiski, et minu arvates on see absurdne. peale selle ma arvan, et see on vale. see on valetamine. kui öeldakse, et Euroopa Liidu eelarve vähendamine aitab kaasa liikmesriikide eelarve konsolideerimisele, päästmisele, see, see on vale, sest ainult ressursside koondamisega Euroopa tasandil on võimalik drastiliselt vähendada ka eelarve puudujääke liikmesriikides. toon paar näidet miks kaks, kaks korda rohkem inimesi töötab Euroopas keskpankades kui Euroopa Föderaalreservis? miks meil on kaks kolmandikku rohkem diplomaate kui USA-s? miks on Euroopas kaks kuni ne-, kolm kuni neli korda rohkem sõdureid kui, kui USA-s? veel üks näide. miks me ei ole tohutuid investeeringuprogramme liikmesriikides teadus- ja arendustegevusse asendanud äh, Euroopa rahastamisega läbi näiteks äh, projekti võlakirjade. Need on need valdkonnad, kus me saaksime ressursid koguda Euroopa tasandile. ja just seda tulebki Euroopa Ülemkogus otsustada. seal ei peaks vaidlema seitsmekümne, seitsmekümne nelja, seitsmekümne üheksa sendi üle tuleb otsustada selle üle, millistes valdkondades on nad nõus eelarvet Euroopa Liidus äh, kokku panema, koondama, et äh, vähendada kulutusi siseriiklikult. seda tuleb teha selle asemel, mida praegu tehakse, ehk kärbitakse investeeringuid tuleviku infrastruktuuri, teadusesse, äh, keskkonda, ehk siis Euroopa tulevikku täna on raske ennustada, milline saab olema lõppnumber. aga ma tean kindlasti seda, et lõppude lõpuks jõutakse ülemkogul ka kokkuleppele ja mina kardan, et seda tehakse nii, nagu kuus aastat tagasi. nagu te õigesti ütlesite, ülemkogu president härra Van Rompuy siis kahe tuhande kuuenda aasta eelarve missivõistlust just ei võitnud. aga sama võib juhtuda ka täna ma kardan, et tehakse väike tagasimakse mõnele riigile, kärbitakse mõningaid toetusi, investeeringuid teistes valdkondades ning juhtub sama, mis kahe tuhande kuuendal aastal, kus kirjutati sisse kolmkümmend kuni nelikümmend erandit, ehk siis äh, andki, anti igaühele natukene altkäemaksu, nii et justkui kõik võidaksid ehk siis Euroopa kodanikud saavad miljoneid, riigijuhid aga miljardeid. oluline on selline suhtumine lõpetada ning seda saab teha ainult seeläbi, et kaotatakse liikmesriikide maksed ning tagatakse oma ressursid, oma vahendid Euroopa Liidule. see ma arvan, et te võiksite alles jätta selle peatüki, mis puudutab omavahendeid, sest liikmesriikide poolne panustamine tegelikult tapab Euroopa Liidu poolsed investeeringud, sest Euroopa Liidu poolsed investeeringud peavad muutuma olulisemaks liikmesriikide omadest, seega härra Van Rompuy, jätke see peatükk alles. et meil jääb alles kahe tuhande, see, see, et kahe tuhande ühe kahekümne esimeseks aastaks on meil ühtne Euroopa Liidu käibemaks, kehtestatakse finantstehingumaks ja nii edasi. Euroopa Parlamendi seisukoht on ju selge, Joseph Tool juba ütles seda. omavahendid ning ka paindlikkus on kriitilise tähtsusega parlamendi jaoks. kui neid mitmeaastases rahastamisraamistikus sees ei ole, siis see lahendus Euroopa Parlamendile vastuvõetav ka pole. suur tänu, härra Verhofstadt! järgmisena härra Kohn-Pendit. härra juhataja, ma tahaksin võib-olla jätkata mõneti sealt, kus lõpetas Gi. mulle tundub, et me oleme täna tunnistajaks mitmeaastase finantsraamistiku lõpule Äh, meid ei ole tegelikult kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa, sellepärast et meid on kakskümmend üheksa, kuivõrd Euroopa Parlamendil on samasugune vetoõigus nagu kahekümne kaheksal teisel osapoolel ja see unustatakse üsna tihti ära nendel aruteludel, nii nagu ka nädalavahetuse arutelud ja tuleb see meelde tuletada. tuleb teile meelde tuletada mulle tundub, et äh, valitsusjuhid on justkui nagu meie vanemad, nad ütlevad, et äh, tuleb lihtsalt anda laksu lastele ja küll nad äh, õpivad. ei, see asi on läbi, kui asi meile ei meeldi, me ütleme ei ja ma arvan, et me oleme piisavalt täiskasvanud, et öelda ei nüüd äh, mida öeldi omavahendite kohta, on ilmselga, ilmselge, et kõige parem lahendus selle maskeraadi lõpetamiseks on Euroopa äh, Liidule leida omavahendid ja siseriiklike maksete vähendamine niimoodi liikmesriigid ei kaota mitte midagi, nendel on oma eelarved ja Euroopa Liidul oma vahendid ja oma eelarved ja see on see uuendus, mis tuleb sisse tuua, nii nagu Kiefer Hofstad ütles, aga miski ajab mind veel närvi selle arutelu juures. kõik ta-, võtame põllumajanduse näite, kõik tahavad põllumajanduseelarvet kärpida, aga kui tehakse ettepanek panna ülempiir äh, kol- äh, ja tuua see alla kolmesajalt äh, sajale miljonile, siis millised need riigid on, kes ütlevad ei, kes on esimene riik, kes karjub ei? Inglismaa oma eh, majesteedi nimel ütlevad nad ei ja vaat see on see Euroopa solidaarsus. jah, eh, me peame uuesti sõnastama selle, kuidas raha jaotatakse ja kui eh, eh, pannakse saja miljoni peale põllumajanduse piir, me teame et, et seitsekümmend protsenti põllumajandustoetu-, toetustes eh, tegelikult annab kokku ainult kaheksateist miljonit aastas kokku ja Saksamaa ja Inglismaa on esimesed, kes ütlevad sellele ülempiirile ei. räägitakse seitsme miljardilisest kokkuhoiust selleks, et see raha tuleb sellest, et hoitakse kokku maa äh, piirkondade pealt, kus tuleb ometigi töökohti luua, töökohad annavad uued võimalused. veel üks näine, näide. Äh, öeldi, te ütlesite ka, et Euroopa eelarve ei saa olla antitsükliline eelarve. jah, aga samas natukene vale ka. miks? sellepärast, et sihtotstarbeline äh, Äh, rahade jaotamine võib teinekord äh, olla antitsüklilise iseloomuga, see ei saa olla mitte kõikides riikides nii, aga äh, Balti riikides küll, Poolas küll, teatud regioonide jaoks on see oluline me peame mõistlikult rahasid kasutama konkreetsete sihtide jaoks ja sealt tõusetub Euroopa eelarve lisandväärtus. jah, räägitakse sellest, et Euroopa peab õppima paremini kulutama. kõigepealt vaadake Euroopa sisekontrolle, kõik liikmesriigid kulutavad absurdselt seitsekümmend protsenti sellest rahast, mida kujutab, mida kulutab Euroopa, kulutatakse liikmesriikides, liikmesriigid vastutavad selle lolluse eest, mis nende rahade kulutamisega toimub. Nad ei julge seda iseenda kohta öelda, ütlevad, et meie oleme vastutavad ja suunavad oma viha Brüsseli ja Euroopa institutsioonide vastu, niimoodi ei saa jätkata. nii et me ei saa rääkida mitte ainult finantstehingu maksust, Äh, me peame rääkima ka kliima- ja energiamaksust, Euroopa käibemaksust, me peame ütlema, et vaadake, me oleme nüüd aru saanud, et meil on vaja Euroopa eelarvet, äh, mis praegu on üks protsent Euroopa SKT-st. tuhande üheksasaja äh, tuhande kaheksasaja kolmekümne teisel aastal, kui Ameerika Ühendriigid esimese föderaaljärve kokku pannid, oli see ka üks protsenti SKT-st. seekord vaadake, mitu protsenti see on kakskümmend kolm protsenti jah, need, kes tahavad ühendatud Euroopat, see tähendab föderaalset Euroopat, peavad eh, sellele Euroopale andma vahendid selleks, et eh, tegutseda eurooplaste nimel. kui me ei anna sellele Euroopale vahendeid, küsib kodanik loomulikult meie käest, mis mõte sellel Euroopal on, aga asi on selles, et liikmesriigid eh, ka ei suuda praegu oma enam kodanikku teenida, me näeme seda kriisis ja ma tahaksin selle tsirkus, Kreeka tsirkuse koha pealt lõpetada kas me nüüd oleme saanud lõpuks kõik aru, et täna on nii, et võla, võlg Kreekas tuleb restruktureerida, see ei ole jätkusuutlik, nad ei tule sellest asjast välja, mida rohkem me sellega venitame, seda kallimaks see läheb. ja me ei loo eurovõlakirju, me ei amortiseeri võlga, mida me teeme selle asemel, me anname raha investoritele Euroopast väljaspool selleks, et nad öö, äh, selleks, et maksta äh, Euroopast väljastpoolt äh, olevate võlaandjate intresse. see ei ole väga mõistlik, ma arvan, ja lõpetuseks. eelarve peab olema selline, nagu äh, komisjon välja pakkus, see on miinimum, kui me sellest miinimumist allapoole läheme, ütleme meie ei, sellepärast et see ei ole sellisel juhul Euroopa eelarve, aitäh. suur tänu ma paluksin kõikidel kolleegidel pidada kinni neile antud kõneajast. järgmisena annaksin sõna härra Sahradilile, teil on kaks ja pool minutit. Interesting debate, I have to tell you that. härra esimees, väga huvitav arutelu on meil. tuleb tunnistada, et selle institutsiooni liikmena ei tunne ma alati, et ma pean võitlema institutsiooni seisukohtade nimel, eriti kui institu-, see meie institutsioon on võitlemas mõne teise Euroopa institutsiooniga puhtalt oma maine tõttu. ja see minu arvates praegu ka toimub. see on lihtsalt etendus avalikkuse ees, ei enam ega vähem. ükski liikmesriikide valitsus ei ole vaenlane minu arvates on iga valitsus ja Euroopa Ülemkogu meie partner. seetõttu olen ma vägagi vastu sellisele retoorikale Euroopa Ülemkogu vastu, sest see ei vii meid mitte kuskile. okei. Uh, Te olete lõpetanud? tore. minu arvates loeb eh, eelarve struktuur ning Te, teie, härra president, peate uurima ka, milline on selle struktuur. minu arvates ülemkogu läbi ei kukkunud. see näitas väga selget asjaolu, et terve rida valitsusi soovivad, et Euroopa Liit elaks äh, vastavalt oma sissetulekutele, ei rohkem ega vähem. paraku siin parlamendis sageli süüdistatakse kõiges britte või nende peaministrit ma kinnitan teile, et terve rida teisi valitsusi, peaministreid ja rahandusministreid olid seekord sarnasel olu-, sarnasel seisukohal. rahvapartei valitsus, mida juhib äh, proua Merkel, liberaalide valitsus, mida juhib härra Rute ja teised. see on üleüldine probleem meie kõigi jaoks ja seetõttu, härra president, ärge vaadake ainult eelarve rubriike, kui te pead, peete, peate neid läbirääkimisi, me, kui me soovime jõuda kokkuleppele, mis on vastuvõetav kõigile, siis on see võimalik ainult ühel moel. nimelt tuleb läbi viia üksikasjalik eelarveanalüüs, mis uurib, milline on lisandväärtus Euroopa tasandil ja kus seda ei ole. see on nii lihtne. me peame me peame natukene rohkem kokku hoidma. praegu käib meil ideoloogiline arutelu tegelikult nende vahel, kes soovivad Euroopa superriiki, ühendatud Euro Euroopa superriiki ning teiselt poolt nende vahel, kes seda ei soovi. esimesed loomulikult tahavad oma vahendeid, teised loomulikult mitte. ning härra president, Euroopa Liit ei ole föderatsioon föderatsiooni temast ka kunagi ei saa ning ärge parem hakake sellel teel edasi liikuma. suur tänu! aitäh! kordan veel üle, pidage palun kinni oma kõneajast, muidu ei saa me oma üldisest päevakorrast kinni pidada. proua Andreasen, härra president, mina ei ole äh, härra Farage ning teie ei ole proua Merkel. Merkel ei öelnud Cameronile, et te peaksite Euroopa Liidust lahkuma. Euroopa Liidul on Ühendkuningriiki vaja, vaja ja seetõttu tuleb Ühendkuningriigiga ka arvestada. ma ei ole imestunud selle üle, et kokkuleppele ei jõutud. kriisi ajal rohkem kui kunagi varem tuleb vaadata, millised on siseriiklikud investeeringud. Lissaboni äh, strateegia kukkus läbi, kogu selle rahastamine on olnud mõttetu. meil ei ole praegu seda majanduskasvu, mida lubati, majandus seisab. meil ei ole uusi töökohti, mida lubati, vaid meil on tööpuudus. aga Euroopa institutsioonid ei, keelduvad võtma vastutust. kuigi tegelikult Euroopa Liidu poliitikad ning need rahad, mida oleks pidanud kontrollima Euroopa Komisjon, oleks pidanud meile tooma selle uue majanduskasvu. peale selle Kontrollikoda juba kümnendat aastat järjest ei, on keeldunud Euroopa eelarve täitmist kinnitamast. Nad ütlevad, et raha ei ole kulutatud sihipäraselt. kõik ütlevad, et süüdi on liikmesriigid, jah, loomulikult liikmesriigid ju rakendavad ellu neid programme. kuid komisjon peab kontrollima, et raha läheb nendele liikmesriikidele, kes raha korrektselt kasutavad, mitte kulutavad seda mõttetult. eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik on alati olnud selline, mis suureneb, me oleme alati rahasummasid suurendanud, eelmise kümne aasta jooksul andsime me Hispaaniale sada kolmkümmend miljardit eurot hispa-, äh, tõukefondides. mida nad on sellega ette võtnud? mida on Kreeka teinud kuuekümne miljardi euroga tõukefondidest, mida nad said? me ei peaks siin suurendama pidevalt eelarvet me ei peaks rääkima mitmesaastasest finantsraamistikust, kui me pole kokku leppinud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarves. ja seda ei ole me teinud sellepärast, et me pole vastu võtnud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lisaeelarvet eelmisel aastal lepiti kokku kaks, kahe koma seitsme protsendilises suurenemises ja nüüd septembris peaks tulema veel seitse lisaprotsenti, kuidas me seda kodanikele seletame? me peame tegema õiged valikud praegusel hetkel. me räägime siin solidaarsusest aga meil ei ole vaja vä Euroopa välisteenistust. suur tänu. Zimmer järgmisena. Das Parlament hat vor den Verhandlungen klar und deutlich parlament ütles enne läbirääkimisi, et meie jaoks on kindel punane joon ja selleks on see, et härra Van Rompuy, teie ettepanek ei ole meie jaoks vastuvõetav rohelised ja ka QNGL fraktsioon on öelnud, et meie jaoks on juba komisjoni ettepanek punaseks rätikuks. nüüd teie tegite ettepaneku, millega te mitte midagi ei päästnud ja millest me siin räägime? summa, mille üle vaieldakse, on tegelikult null koma null üks protsenti kogu Euroopa Liidu SKT-st, see on täiesti naeruväärne ja et äh, siin räägitakse pigem finantshuvidest, on täiesti selge ja meil tuleb küsida, kuhu Euroopa Liit suundub ja kes tulevikus kui palju mõjutab. me räägime siin suurtest tükkidest nagu äh, struktuuri ja ühtekuuluvuspoliitikast ja põllumajanduspoliitikast ja siin räägitakse ka nõndanimetatud hinnaalandustest ehk et kes peab vähem maksma ja kes peab rohkem maksta maksma. seetõttu tulebki küsida, kes lõikab kasu sellest projektist ja kes jääb Euroopa Liidu rataste alla hoolimata sellest, et kokkuleppele ei jõutud, nendele küsimustele täiesti selgelt vastati ülemkogul. mis juhtub järgnevatel nädalatel kuni jaanuari alguseni, mis muutub? eeldused liikmesriikides ei muutu, siin mängitakse pokkerit ja seda Euroopa Liidu kodanike turjal ja Euroopa Liidu kodanikud küsivad, et mis meie sellest saame. iga liikmesriigi valitsus mis sellist eelarvemängu mängib, oleks lihtsalt koju saadetud. siin aga lihtsalt Euroopa Liidu valitsusjuhid mängivad oma mängusid edasi, ilma et neile selgelt öeldakse, et ka meil, Euroopa Parlamendi saadikutel, on vastutus kodanike ees koduriigis, me peame valitsustele selgeks tegema, et neil tuleb oma seisukohta muuta meie peame seda tegema Saksamaal, ma loodan, et Saksamaa vasakpoolne partei Die Linke seda ka teeb, teised peaksid seda oma koduriikides tegema, sest ainult niimoodi on meil võimalik solidaarselt Euroopa Liidu tulevik, Euroopa Liitu tulevikus kujundada, suur tänu! Hans-Peeter Martin president Van Rompuy, nendel nädalatel otsustatakse, millise koha saate teie ajalooraamatus ja järgnevatel kuudel otsustatakse ka see, kuidas Euroopa Liit edasi läheb. Teie saate otsustada, et kas te olete lihtsalt äh, mingi marionett, keegi koletis või hoopis äh, võlur see, mida liikmesriikides on näha praegu, on tegelikult hirmud ja see, et mõeldakse tööturu peale meil on vaja kohe kindlasti kriisist välja tulla ja meil on siin kaks põhimõttelist küsimust. see ikkagi jätkuv demokraatia defitsiit, mis äh, kodanikke nii äh, kahtlustavaks on muutnud ja see sõda raha pärast. asi oleks võib-olla tõesti lihtne, kui teie oleksite võlur, kui te saaksite aru, et selle taga, mis äh, kodanikes hirme tekitab, äh, on tegelikult valitsuste tegevus ja probleem, et ei usaldata Euroopa Parlamenti, et ei arvestata sellega, et Euroopa Parlament on tugev, et meil on vaja sajaprotsendiliselt kodanikud tagada, äh, kodanike kaasatust tagada, meil on vaja kompetentseid inimesi. Al-, meil on vaja selgelt äh, ja õigetpidi läheneda nendele küsimustele, nii et võidelge teie selle konvendi äh, kokkukutsumisele selleks, et me tuleksime sellest patiseisust välja. ja see on võimalik ainult siis, kui me lõppude lõpuks nüüd selle kõige ebaõigse, õiglasema ümberjagamise lõpetame, nimelt selle, mis toimub finantsturgudel. seda sõda raha pärast ei alustanud mitte kodanikud või parlament, vaid hoopis täiesti kontrolli alt välja Äh, äh, läinud äh, finantssektor ja ma saan aru, härra Farage ja proua Andreasen kardavad, et nüüd need kakskümmend kaks miljonit varipangandusest läheb lihtsalt kaduma, aga see on samas teie võimaluseks. ja kui te kutsute kokku konvendi ja Euroopa Parlamenti tugevdate selle sõjaraha pärast, lõpetate, siis lõpevad ära ka kõik need arutelud mingite null koma kolme ja kuue protsendi pärast esimesena härra Lamassuur, eelarvekomisjoni esimees. suur tänu, härra juhataja, austatud äh, härra presidendid. kaheteistkümne liikmesriigiga Euroopas räägiti, et äh, on üksteist liikmesriigi, kes räägivad Euroopast ja Thatcher, kes räägib äh, oma rahast Äh, nüüd räägitakse muudkui kärbetest, kärbetest, kärbetest, et Thatcheri vaim on jällegi siin, kõik on pimedad, kõik võitlevad oma osa ja ei saa aru, et käimub troonivõitlus. Äh, trooniks on kõik Euroopa projektid, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon ja mida tahab äh, säilitada Von Rompuy. Adieu, öeldakse niimoodi Euroopa kaks tuhat kakskümmend projektile ja üleilmsele Euroopale ja öeldakse adjöö ka ülemkogu äh, usaldusväärsusele, kuidas äh, saab äh, nõukogu kahe tuhande kahekümnendal aastal eelarvet täita, kui isegi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ei suuda nad seda teha. Ähm, president Barroso ütles, et täpselt samamoodi, aga asjad on veelgi hullemad. Euroopa eelarve on juba niikuinii kõige väiksem ühine nimetaja. temast on saanud nüüd kõige suurem ühtne lõhestaja. me oleme kriisi poolt tekitatud tõsiste pingete äh, õhustikus meil on omavahel põhimõtteliselt vastamisi kaksteist netosissemaksjat ja viisteist äh, kasusaajat, netokasusaajat äh, ja niimoodi häbistatakse viimase grupi või teise grupi kodanikke. Merkeli sõnad Lissaboni ja Euroopa kaks tuhat kahekümne osas on tõeline hoiatus Euroopast praegu äh, saab mingisugune põrgumasin, kes tekitab iseendale äh, opositsiooni. me, me peame keskenduma neljale asjale, te ütlesite täiesti õigesti, ülemkogu juhataja tuleb äh, Euroopa vahenditega taastada Euroopa investeerimispakett ähm, jah äh,, tagasimaksed Ühendkuningriigil, seda ei tuleks vähendada, suurendada Saksamaale, Taanile ja nii edasi, tuleb ka tagasimaksed tagada, aga seda tuleb neid tuleb asendada omavahenditega. teiseks, te ütlesite samamoodi, et äh, Euroopa Liidu vahendeid tuleb paremini kulutada, kulutada paremini Brüsselist. see tähendab seda, et me peame rääkima ka sellest, et me peame kõik äh, koduriikides vähem kulutama. niimoodi saavutame kokkuhoia Euroopa tasandil ja selleks on toodud sisse ka Euroopa poolaastasüsteem. kolmas punkt, koherentsus äh, finantssolidaarsus ja eelarvesolidaarsuse vahel. Euroopa Ülemkogu Äh, on need kaks asja löönud lahku omavahel, see on meie meelest viga, tegemist on ühe mündi kahe, kahe küljega. eelarve suutlikkus äh, peab olema uus äh, lähenemine ja see ei ole mingisugune alternatiivne projekt ja ma lõpetan, neljas võtmetähtsusega küsimus, härra juhataja. vahearuanne, olgem realistlikud, olgem tagasihoidlikud, mitte keegi meist ei tea, mis saab meie riikides majandus seega äh, äh, koduriikides järgmisel aastal, me ei tea, mis saab pooleteise aasta pärast. Euroopa Parlamendi äh, mandaat uueneb aastal kaks tuhat neliteist ja siis aastal kaks tuhat üheksateist me ei saa nõuda eelarvekärpeid ja, ja kasinust oma järeltulijatelt ja isegi oma järeltulijate järeltulijatelt. aitäh. Eh, suur tänu, äh, esimees Lamassuur. Äh, see on äh, täiesti selgelt välja öelnud meie koja seisukoha, mida on suur enamus toetanud ja annan nüüd sõna vastusteks kõigepealt härra Barroso. ma öö, pean tunnistama, et ma olen enamus fraktsiooni esimeestega nõus, eriti kõige suuremate fraktsioonide esindajatega ja ma olen nende seisukohtadega täiesti nõus. Te saate aru, milline on meie ülesande keerukus praegu ja ma tahaksin äh, öelda paar sõna ülemkogu äh, eesistuja nimel, mitte sellepärast, et ma olen temaga tunde koos istunud ja konsultatsiooniprotsessis on äh, väga palju olnud emotsioonseid, emotsionaalseid arutelusid, vaid sellepärast, et härra Van Rompuy on üritanud jõuda konsensuseni ja tõesti üritanud jõuda, te saate aru, kui raske see ülesanne praegu on Äh, arutelude jooksul oli meil võimalus, äh, te rääkisite siin ka ise mineviku aruteludest, äh, rääkida minu enda kogemustest ma olen kaks korda istunud taolistel aruteludel ülemkogus. üheksakümne teisel aastal, kui ma olin Portugali välisminister, ma osalesin ühel ülemkogul, kus võeti vastu mitmeaastane finantsraamistik, tollane ülemkogu öö, eesotsas oli tollal konservatiivist Major Ühendkuningriigist Mediterraania kool istusid ja teised seal, mina ka. ja Suurbritannia eesistumise ajal nägime me Euroopa vahendite tõelist kasvu. teisalt, olles juba komisjoni president, selleks hetkeks osalesin ma kahe tuhande viienda aasta eelarve aruteludes. tollal oli Tony Blair, jällegi Ühendkuningriigist äh, eesistujariik ja vaatamata sellele, et tegemist oli äh, inglasega, Euroopa Liidu vahendid tõusid. mis siis on olukord äh, täna nii raske? miks ei jõuta täna kokkuleppele? ma rääkisin sellest liikmesriikide riigijuhtide ees, võin rääkida ka teie ees asi on selles, et esimest korda võib-olla praeguse majanduskriisi konteksti tõttu olukorras esimest korda, kus äh, me räägime peaasjagu sellest, kuidas eelarvet kärpida. ja tõesti on äh, valitsusi, kes ei ole valmis oma rahvale selgitama äh, Euroopat positiivses võtmes. proua Thatcher, te rääkisite temast esimese Thatcheri valitsuse puhul, ajal muuseas Euroopa eelarve tõusis äh, rohkem kui kunagi varem äh,. jah, see oli ka see aeg loomulikult, kui äh, ulatati tšekk äh, Suurbritannia valitsusele, aga tõsiasja, et eelarve tõusis äh, rohkem kui kunagi varem Thatcheri valitsemise all, ei ole ka vale. ja mis siis on täna teisiti? me ei ole suutnud liikmesriikide tasandil seni selgitada rahvale, miks meil on vaja Euroopa instrumente. ja ma ütlen teile ausalt öeldes äh, välja, et äh, ma ei ole nõus selliste avaldustega, nagu tehti siin saalis ka täna, et meil ei ole vaja ühtset välisteenistust, andke andeks. kõik valitsused äh, võtsid vastu aluslepingu, millega see institutsioon loodi ja valitsustel lasub kohustus aluslepingud, millele nad on oma käe alla pannud, täita ja tõesti, teinekord tekib meil ideoloogilisi probleeme. on neid, kes neid debatte tahavad ideologiseerida. tahavad Euroopast teha midagi negatiivsemat, te-, teha Euroopas selle, kes pidurdab kriisile lahendusi leidmisi, tegelikult me ju teame seda, et asi on vastupidimine ja öö, avaldusi tehakse mitte majanduse tõhususe saavutamisel, vaid selleks, et Euroopa vastu öö, punkte koguda. ja suruvad sellesse nurka, et Euroopat oleks vähem ja see tähendab seda, et arutelud on väga rasked ja see tekitab ka neid vasturääkivusi, mida me oleme näinud, millest rääkis Daniel Convenit, et ühelt poolt nõutakse põllumajandusvahendite kärpimist ja siis seesama delegatsioon on vastu eh, komisjoni ettepanekule, millega seatakse ülempiir eh, põllumajandustoetustele, see on, see on ilmselge vasturääkivus ühelt ja ühe ja sama delegatsiooni seest. ja neid öö, eh, näiteid ma võiksin tuua veel. härra Svoboda, sotsiaaldemokraatide esimees küsib, et kes kaitses Euroopat ülemkogus. ma arvan, et teiste seas ka Euroopa Komisjon. me ütlesime väga selgelt välja, oma seisukohad. Äh, härra Schulz, äh, teie äh, koja president, pidas kõne, mis oli ambitsioonikas, aga ka valmis konstruktiivseteks kompromissideks, sellepärast et me ei saa sellest kuidagi mööda, me peame leidma omavahel kompromissi ja ma tahan olla õiglane ka äh, liikmesriikide valitsusjuhtide suhtes, väga paljud nendest olid väga kontru-, konstruktiivsed, kes ütlesid, et selle äh, neto äh, kasusaajate ja neto sissemaksjate vaheliste arutelude juures ähm, ja härra Lamassuur on täiesti õigus, ütleb, et tegemist on põhimõttelise probleemiga praegu, mis tekitab väga tõsiseid eetilisi küsimusi solidaarsuse kohta ja nii edasi, oli neid, kes ütlesid, et me oleme tegelikult kõik netokasusaajad, absoluutselt kõik liikmesriigid. sellepärast, et Euroopa on meie ühtne projekt. ja mul oli arutelude ajal võimalus äh, teha üks võrd, äh, võrdlus, näiteks äh, Ühendkuningriik teadusuuringute eelarvest võidab praeguse eelarveperioodi jooksul, nimelt siis kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodi jooksul, palju rohkem kui äh, väga paljud teised riigid äh, ühtekuuluvusfondist, nii et see on täielik müüt Euroopa kohta, et kogu raha äh, läheb ühtekuuluvusfondi läbi vaestele riikidele. ei, netosissemaksjad riigid on need, kes saavad tohutult kasu läbi erinevatest ühtsetest projektidest ja ma pean tunnistama, et äh, läbirääkimiste laua taga oli väga palju neid, kes rääkisid Euroopa nimel, kaitsesid Euroopat. ma tahaksin tänada aga äh, ülemkogu eesistujat, et äh, tema oma ettepanekus on säilitanud komisjoni ettepaneku tasakaalu. ma olen nõus aga härra Verhofstadiga, et asjaga tuleb minna lõpuni. nimelt teatud pealinnades teinekord on nii ja seda ma vaatan pealt väga suure kurbusega on nii, et ei räägita mitte sisust, ei räägita arvudest, vaid tahetakse võidelda selle nimel, et teised maksaksid rohkem kui meie ja saaksid vähem kui meie. osad delegatsioonid olid rohkem huvitatud selle, sellest, kui palju teised saavad, mitte nii palju sellest, kui palju nad ise saavad olgu siis tegemist äh, nende sissemaksete või, või äh, eelarvest saadavate vahendite osas ja see paneb mind muretsema, see näitab seda, et meil on tõesti omavahel, kes me kõik anname vastutust Euroopa eest, äh, vaja veel nii mõndagi õppida. ma kuulasin ühte peaministrit, kes oli väga huvitava mõte tõi välja, see, mis te, seda, mida ütleb Euroopa Parlament, on väga õige väga paljud meist muuseas tuletasid meelde öö, äh, parlamendi äh, rolli, teie parlamendi president muidugi seda tegi ka meie ja mõlemad delegatsioonid ütlesid, et kuidas on nii, et, äh, et Euroopa Parlamendis istuvad teil sõsarerakonnad, räägivad ühte juttu ja teie sama sõsarerakonna liikmed räägite siis teist juttu oma liikmesriikides ja et on täiesti arusaamatu on väga oluline, et need erakonnad, kes istuvad siin ja kes kaitsevad Euroopa vaatevinklit ja ma tahan neid siiralt tänada selle eest, aga siis tagage see, et liikmesriikides teie sõsarerakonnad, teie sekka kuuluvad erakonnad räägiksid sedasama juttu ja kahjuks see üsna tihti nii ei ole. see on väga kurb meie jaoks, kes me tahame ühtsemat ja solidaarsemat Euroopat, see on meie jaoks äh, üks tõsine mure ja ma tahaksin öelda ka seda, et äh, me ei pea neid populistlikke, mis äh, rünnakuid, mis teinekord on tõesti väga ebameeldivad ja väga lihtsameelsed äh, Euroopa eelarve vastu kannatama. jah, loomulikult vigasid on tehtud, eelarves on vigu, eelarve täitmises on vigu, ka on pettust ja härra proua Andreasen, teil on õigus aga õigus ei ole teil siis, kui te ütlete, et äh, Euroopa Komisjon ei reageeri, kui liikmesriikides tehakse äh, vigu ja kui on avastatud pettust, me peatame vahendite maksmise. Tšehhi puhul näiteks tegime me seda hiljuti, kui me näeme süsteemset korruptsiooni, äh, nii nagu me oleme näinud agentuuride puhul Tšehhi Vabariigis, siis me peatame vahendeid Euroopa Komisjon on valmis sekkuma, kui on identifitseeritud pettuse juhud. loomulikult me teeme seda mitte mingisuguse mulje või lihtsate aruannete põhjal, vaid tõsiasjade põhjal ja see on väga oluline kaitsta meie ühtset Euroopa eelarvet, kaitsta ühtekuuluvuse mehhanismi. ja ühes küsimuses ma olen nõus, aga on tõsi, et mitte alati ei ole Euroopa vahendid kõige õigemini kasutatud ja seda ma ütlesin ka Strasbourgis paar aastat tagasi, me peame olema ka enesekriitilised Äh, ma olen täiesti veendunud, et mõned programmid ei ole seni toonud äh, seda, mida neilt on oodatud. meie praegusel perioodil oleme komisjonil rõhunud sellele, et äh, programmid peaksid teenima neid eesmärke, mille me oleme ühtselt kokku pannud näiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. konkurentsivõimet tuleb toestada, see on nii ja selline sihtotstarbepärasus on ka oluline. me oleme analüüsinud kõiki meie kulusid, me ei ole pööranud pilku sellest, me oleme kriitiliselt kõiki kulutusi äh, Äh, vaadelnud, äh, me oleme üritanud optimi-, optimeerida vahendeid ja peame enda käest küsitama, et kas me teeme asju lihtsalt, kärpeid sellepärast, et optimeerida või, või sellepärast lisandus, lisandväärtust tõsta, aga ma astun vastu nendele lihtsameelsetele euroskeptilistele, eurofoobsetele kõnedele, mis ründavad mitte ainult Euroopa ametkonda ja öö, ja Euroopa eelarvet, vaid Euroopa alustalasid ma olen veendunud, et äh, kompromiss on võimalik. Äh, ülemkogu peab tegema nüüd rasket kompromissi leidmise tööd, äh, me kavatseme neid aidata, aga me nõuame liikmesriikidelt tõsiseltvõetavaid arutelusid, tõsises, tõsiseltvõetavaid positsioone ja tuleb kaitsta ka meie pealinnades rahva ees seda mõtet, et täna rohkem kui kunagi varem on vaja, vaja Euroopas kasvule suunatud eelarvet ja täna Euroopa kodanik ei saa aru, et kõige sügavama kriisi äh, valguses hakatakse nüüd siis kärpima investeerimisvõimalusi, äh, kui ei investeerita majanduskasvu jätkusuutlikkusse ja säästvasse majanduskasvu, sotsiaalsesse ja kaasavasse majanduskasvu terve Euroopa jaoks. suur tänu! suur tänu, president Barroso, järgmisena president Van Rompuy Eh, suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki teid, eh, kes eh, mõistsid ja ütlesid ka selle täna välja, et ma kaitsesin tugevat Euroopa eelarvet. vaatamata sellele, et ma olen välja pakkunud väiksema summa, kui komisjoni esialgne ettepanek oli, on see summa siiski põhjendatud ja selle taga on strateegia jah, see eelarve ettepanek on väiksem kui komisjoni esialgne ettepanek ja sellega on tegelikult kõik nõus, äh, et see eelarve peab olema väiksem kui komisjoni ettepanek ja mõned tahavad minna veelgi kaugemale. aga mis puudutab äh, seda välja pakutud nivood, siis ma arvan, et tegelikult mitte keegi ei taha minna äh, nüüd enam kaugemale nendest kärbetest, mille ma olen välja pakkunud ja mille ma kahjuks olen pidanud välja pakkuma. ja tõesti, me peame esit-, ja ma tänan kõiki neid, kes näevad siiski, et minu ettepanek on ähm, struktureeritud ja põhjendatud. me peame leidma tasakaalu äh, toestatud eelarve ja solidaarsuse vahel, sellepärast et meie Euroopa Liit on üles ehitatud solidaarsusele, ilma solidaarsuseta me ei saa rääkida Euroopa Liidust. E kõik, äh, kes ütlevad, et ühtekuuluvuspoliitika baseerub solidaarsusel, neil on õigus, aga see ei tähenda seda, et äh, sellest äh, mitte mingisugust hüvitust keegi ei saa. loomulikult saavad need, kes suunavad vahendeid solidaarsuse alusel Ühtekuuluvusfondi riikidesse, me räägime siin investeeringutest. me peame tegema vahet lihtsalt raha andmisel ja abi andmisel nendele, kes on majandus- ja sotsiaalse arengu teel ja kes investeerivad selleks, et äh, see äh, mahajäämus äh, tagasi võita. ja ma arvan, et sellepärast me peamegi jääma nende nivoode juurde, mis minu meelest on täiesti võimalik ära kaitsta nüüd tuleb saavutada tasakaal ka majanduskasvu ja eelarvete konsolideerimise vahel Äh, asju tuleb teha siiski korralikult, me ei saa äh, majanduskasvu valikuliselt äh, nõuda ja ja siis võtta vastu eelarvet, mis läheb täpselt sellele strateegiale vastule ja sellepärast mina selle esialgse strateegia ja filosoofia säilitasin, strateegia ja filosoofia, mis baseerub Euroopa kaks tuhat kakskümmend filosoofial. seda ma olen teinud äh, alates äh, veebruarikuust kaks tuhat kümme, kui ma võtsin ülemkoht, ülemkogu juhtimise üle. see on see liin, mida ma olen kaitsnud, kavatsen seda kaitse ka tulevikus, kaitsesin seda kahekümne seitsme valitsusjuhi ees ja ütlesin seda ka parlamendis, ma ütlesin seda ka oma sissejuhatuses ja öö, äh, komisjoni president ütles, et kaitsesin seda seisukohta ka ülemkogu aruteludel, aga selle tasakaalu saavutamiseks praegu olen mina ainus, kes seda tasakaalu kaitseb. loomulikult minuga on ühes paadis komisjoni president, aga tema ei kanna vastutust äh, lõpplahenduse äh, eest. aga see, äh, mida ma nüüd olen kuulnud ja mida ma olen lugenud, tundub küll, et ma olen ainus, kes seda tasakaalu kaitseb. ma olen nõus ka nendega, kes ütlesid täiesti õigesti ja muuseas, mul tuleb meelde, et ma ütlesin sedasama asja ise, kui härra Verhofstadt oli peaminister äh, ühe ülemkogu järgsel perioodil Belgia parlamendis. nimelt eelarve, mille suurus on umbes üks protsent SKT-st ja kuni viimase hingetõmbeni räägime me sellest äh, mingisugusest Äh, kas see peaks tõusma null koma üks või null koma üks viis protsenti ja kõik lähevad täiesti endast välja nende arutelude peal. ma arvan, et on nüüd on aeg äh, natukene emotsioone maha tõmmata taolistelt aruteludelt, aruteludelt ja ma üritangi seda teha. aga loomulikult ei tohi ka jätkuvalt ainult karikatuure joonistada me ei taha tekkida mingisugustel, me ei tohi lasta kokkupõrgetel tekkida nende vahel, kes on netosissemaksjad ja kes on netokasusaajad. sellist arutelu tegelikult ei olnud äh, ülemkogus, äh, asi oli palju keerulisem ja ma seda ütlesin ka oma sissejuhatuses, ei tohi karikatuuri, äh, karikatuuri joonistada sellist, et see ülemkogu oli võitlus vaeste ja rikaste vahel, ei olnud sugugi nii ja ei saa seda arutelu kokku võtta ka niimoodi, et äh, oli kakskümmend seitse, kes äh, võitlesid ähm, liikmesriigi üksikute huvide ees ja siis oli üks või kaks seal laua taga, kes võitlesid Euroopa huvide eest. ei, ka see asi oli keerulisem. loomulikult, äh, kui sa oled oma riigi president või peaminister, siis tuleb riigi huvisid kaitsta, see on normaalne aga kui see sobitub ühtsesse äh, projekti ja ma arvan, et ülemkogu juha-, eesistuja äh, roll koos Euroopa Komisjoni abiga ongi meelde tuletada kogu aeg, et Euroopa huvid on ka ja mitte kõik sugugi ei olnud neid Euroopa huvisid ära unustada. aga teinekord jah, tuleb äh, neile seda meelde tuletada. ei ole nii, et läbirääkimiste laua taga istub kakskümmend seitse egoisti ja siis on mingisugused paar üksikut lahket äh, Äh, ujedad seal. see ei ole nii. Äh, reaalsus on tegelikult äh, palju keerulisem. kallid kolleegid, mõned teist ütlesid, et ma peaksin olema sama jõuline kui Euroopa Liidu loojad. ei, minu eesmärk see ei ole, minu eesmärk on märksa väiksem, nimelt võtta vastu uus eelarveperioodi, uue eelarveperioodi jaoks eelarve Eh, ja et see oleks oluliselt väiksem kui komisjoni ettepanek. Need, kes on aastaid öelnud, et ma olen eh, väike ettur suurte riikide jaoks, eh, neile ma ütlen, et nüüd nad on kõik minu vastu keeranud, need suured kõik. ja vaatamata pean ma siiski leidma nendega koos mingisuguse lahenduse ja ma annan endast parima, et see oleks võimalik, et oleks võimalik leida tasakaalustatud äh, lahendus, mis võtab arvesse teie mured. ja loomulikult tegemist saab olema kompromissiga, praegu see kompromiss on äh, äh, kujundamisel, aga ma arvan, et see kompromiss, seda on võimalik kaitsta, nii nagu te ilmselt soovite ja, ja teie toetust on meil vaja, sellepärast et muidu kõik need jõupingutusi, mis me tegime, me tegime mõttetult. Grazie, president Van Rompuy, ora. suur tänu, president Van Rompuy ja nüüd härra Martin, üks minut, palun. härra president. härra president. Saulusest on saanud Paulus. ja ma veel kord kordan oma üleskutset miks nii paljud kodanikud ei usalda meid? miks see, mida Frankfurter Allgemeine Zeitungis kirjutati, et puudujääk on põhjendatud, põhjustatud institutsioonide egoismist, miks te lihtsalt lepite sellega, ka see, mida te ütlesite, härra Barroso, te lihtsalt äh, haavunult käitusite Teil on väga lihtne reageerida. Ehm, kõrvaldage kõik, ehm, mida on võimalik kritiseerida ja seda on võimalik teha ainult ehm, siis, kui taastatakse Euroopa Liidu selle projekti usaldusväärsus. ja jällegi selle tegutsemise südameks on Euroopa Parlament ja härra Van Rompuy, teie jällegi ei vastanud konvendi küsimusele. Te ei ole siin meie liitlaseks, kuigi te võiksite ja peaksite seda olema, sellepärast et ainult põhimõtteliste lahenduste kaudu tõeliselt demokraatliku Euroopa Parlamendi kaudu ja finantsturgude vastuvõitlemise kaudu, et meil ei oleks neid liiga suuri selleks, et põhja lasta, on meil võimalik lahendada need küsimused, muidu läheb kogu see projekt alla vett. Oh, proua Zimmer, härra Van Rompuy, te rääkisite, et võib-olla on lõpuks siiski võimalik vastu võtta kompromiss, millega meie peaksime nõustuda. ma tahaksin teile veel kord korrata, et kompromiss võib ka olla halb kompromiss ja kui selline kompromiss Äh, ei aita kaasa mitte Euroopa Liidu tulevikule, vaid lõhestab seda, ei ole, sellisel kompromissil ei ole võimalik saada Euroopa Parlamendi toetust. me jääme oma seisukoha juurde, me ei toeta selliseid lõhestamiskatseid, ma palun teid veel kord, äh, töötage selle nimel, et leida üksmeelne lahendus ja me toetame teid siis, olen nõus härra Barrosoga miks räägivad parteid äh, Euroopa Parlamendis teistmoodi kui oma koduriigis? see oli see, mida ma ka enne ütlesin, meil on vastutus nii siin kui ka koduriigis. me peame lõpetama selle, et lihtsalt mingeid suvalisi enamusi luuakse, et kodanikud kaasatakse konfliktidesse, millest nad aru ei saa ja kus neile seletatakse, et Euroopa Liidu tasandil lihtsalt äh, loobitakse raha tuulde. see on see asi, millega meie peame tegelema ja siin on meil võimalik anda oma panus. suur tänu! ora all'onorevole Andreason. järgmisena proua Andreasen. Thank you, chair uh,. I would like to tell Mr. suur tänu, härra esimees, tahaksin öelda härra Barrosole, et tema muretses väga selle laimamise pärast koosolekusaalist väljas, aga kui teie nimetate neid inimesi, kes teiega samamoodi ei mõtle populistideks, see on ju samamoodi laim pidada, võtke seda arvesse, pidades silmas ka seda, mida härra Van Rompuy ütles, see ei olnud pop-, see ei ole populism, vaid need on faktid. Major ja Blair, Blair olid liiga lahked. nüüd aga nähakse, et raha ei jõua inimeste, õigete inimesteni ja seetõttu ei soovita seda raha enam anda. meie oleme lubanud komisjonil ja parlamendil niimoodi tegutseda aga nüüd me enam ei soovi raha eraldada, sest me ise kärbime oma eelarveid. veel üks asi, omavahendid seda probleemi ei lahenda, vaid muudab selle hullemaks. kontroll see, seeläbi kaob ja seetõttu muutub ka olukord halvemaks. suur tänu! aitäh! härra Saradil! aitäh, presidendid! suur tänu ka härra Barroso selle eest, et te märkisite ära olulise öö, asja, nimelt korruptsioonivastase võitluse, minu arvates on see väga tähtis. Te ütlesite, et arutelu on muutunud vahel ideoloogiliseks. ma olen täiesti nõus. seda juhtub väga sageli, aga see liigub mõlemas suunas. vahel on keegi väga selgelt Euroopa vastu, samas räägite, teised räägivad jälle Euroopa Föderatsioonist, võrdlevad äh, seda USA-ga ja nii edasi. see on ka ju ideoloogiline. ja ka selle vastu tuleb olla, nagu teiste ideoloogiliste äärmuste vastu. president Van Rompuy, ma hindan väga teie kainet tooni, ma tõesti öö, äh, soovin teile parimat, loodan, et te jõuate kõige parema võimaliku tulemuseni ning loodetavasti meie parlament on piisavalt tark ja küps, et ta ei blokeeri seda lõpptulemust, vaid tunnust, tunnistab seda. suur tänu! aitäh! järgmisena härra Kuhn-Pendit äh, äh,. härra juhataja kui tehakse konkreetseid ettepanekuid, ei tähenda seda, et ideologiseeritakse, vaid pakutakse teistsugust Euroopat, see Euroopa, mida teie tahate, mina ei taha. Äh, ärge ajage mind närvi sellega. Äh, teine asi. ma sain aru kahest asjast. kõigepealt äh, on üsna mitu miinimumnõudmist, meie jaoks on see komisjoni ettepanek ja siis teine asi puudutab struktuuri. kui meil ei ole piisavalt iga-aastast ja sisemist paindlikkust, siis ütlevad nemad ei kui ei ole äh, kahe ja poole aasta pärast äh, ülevaadet, ütlevad ka nemad ei, te saate aru, mis on Euroopa Parlamendi miinimumnõudmised. kui nüüd meie nõudmised, nende ja nende ja meie nõudmised täidate, siis teil on enamus käes. vot öelge liikmesriikidele, asi on väga lihtne, kui seda ja seda ja seda te ei ütle, ütleb parlament ei ja vot siis äh, ei aja keegi teile enam sõrgu vastu. asjad on väga lihtsad, kui need öelda välja lihtsalt. aitäh! suur tänu, järgmisena annaksin sõna härra Verhofstadile suur tänu, härra juhataja, selleks, et kokkuleppele jõuda, peab teinekord äh, rääkima nendest asjadest, äh, mis ei ole praeguses ettepanekus kirjas, mida ei pea rääkima sellest, mis on praeguses äh, projektis kirjas, vot see on poliitika kunst, tuleb tuua sisse uusi elemente ja mulle tundub, et neid tegelikult on kolm, mille osas me peame jõudma kokkuleppele Äh, esialgu äh, ennekõike koos parlamendiga, härra Lamassuril on täiesti õige, peab olema ülevaateklausel. see esialgses ettepanekus oli muuseas sees ja see nüüd asendati eh, millegagi, mis on piiratud ainult ühtekuuluvusfondiga, see ei tähenda mitte midagi. see oli siis minu esimene märkus, teine. Eh, tõelised omavahendid, praegu on tõeline omavahend, omavahend, mis kogutakse kokku liikmesriikide poolt, annab, kes saadavad need üles edasi siis Euroopa Liidule, tegelikult peaks asi olema teistmoodi. Euroopa on see, kes peab finantstehingumaksu tooma sisse ja saatma siis edasi eh, liikmesriikidele osa sellest. kolmas punkt, paindlikkus paindlikkus, äh, mis parlamendi jaoks on sama oluline kui tegelikult eelarvesumma ja mida praegu ei ole sees tekstis, äh, rubriikide vaheline Äh, paindlikkus ja aastatevaheline paindlikkus ja minu meelest on need need kolm elementi, millele tuleb keskenduda. paindlikkus, mida tekstis praegu ei ole, ettepaneku tekstis, tõelised omavahendid ehk teisisõnu tuleb anda Euroopale roll äh, nende äh, omavahendite kogumiseks ja siis see ülevaateklausel poole peal eelarveperioodil, mis on minu meelest võtmetähtsusega kokkuleppe saavutamiseks. suur tänu, härra Kalvin! Thank you uh,, president uh,. President suur tänu, härra esimees. presidendid, ma hindan väga seda, et te tulite siia meie parlamendi ette kõnelema, sest me peame ju töötama ühise eesmärgi nimel. ja tuleb ju tunnistada, et selleks, et teie oleksite edukad, peate te arvesse võtma ka seda, et parlament peab tulemuse heaks kiitma. kahjuks tuleb tunnistada, et teie praegune versioon on väga kehv. kõigepealt võrdlete te praegust eelarvet eelarvega, mis võeti vastu kahe tuhande kuuendal aastal. ja see väike suurenemine tähendaks, et tegelikult kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on eelarve väiksem. ma tean, et eelarve on äh, kontratsükliline äh, muidu, aga tegelikult on ta protsükliline Euroopa oma siis, sest see raha läheb ju regioonidesse. teiseks, äh, teadus- ja innovatsiooni rahastamise suurendamine viimase seitsme aasta jooksul on Euroopa liikunud tagasi, aeglustunud. samal ajal, kui Euroopa konkurendid arenevad palju kiiremini, investeerivad palju rohkem innovatsiooni ja teadusesse. see tähendab, et lõhe Euroopa ja ülejäänud maailma vahel suureneb ka kahe tuhande kahekümnendaks aastaks veelgi. see on vastuvõetamatu. kolmandaks, mõningad liikmesriigid ütlevad, et meil on vaja läbipaistvamat ja ta-, tasakaalustatumat eelarvet. samal ajal näeme me, et nad on valmis nõustuma ükskõik millega, peaasi, et eelarve on väiksem. olgugi, et see on halvasti struktureeritud ja pole endiselt läbipaistev. ma ei mõista aga seda e-, end-, endiselt olemasolevat tagasimakse küsimust, kõik liikmesriigid ju teevad kompromisse. me näeme seda ju kogu aeg. samas kompromiss ikkagi pidevalt soosib teatud liikmesriike, kes järele ei anna. me kärbime suurest eelarvet, aga jätame alles tagasimaksed, maksed. mis on tegelikult ju kingitused liikmesriikidele ja see süsteem on seega veel keerukam. siis on meil äh, probleeme paindlikkusega, kaasa arvatud selle vahe ülevaatusega. seda ei ole tehtud, sest komisjon pole, äh, on seda teinud ning kui lõpuks juhtub, et eelarvet soovitakse eelkõige vähendada, siis kuidas me rahastame oma prioriteete, seetõttu peame me nägema suurt pilti. see on väga, kõik on väga lihtne. parlamendi prioriteedid on paigas, me, seeläbi muutub eelarve tõhusamaks, läbipaistvamaks ja sobivamaks Euroopa vajadustele kui ma kohtusin teie kabineti juhiga, siis te ütlesite, et see on selline maabumis, maandumisala, aga te peaksite kombineerima maandumisala lennukeelutsooniga. suur tänu, härra Kalfin, viimane kõneleja, härra Pööge. neli ja pool minutit. president, Äh, mina olen äh, variraportööri Kalfiniga täiesti nõus. ka meie oleme huvitatud sellest, et läbirääkimised kiiresti lõpetatakse ja et tulemus oleks korralik, aga mitte iga hinna eest. menetlus, äh, mida me nõukogu presidendiga nüüd siin pilootprojektina saime läbi eh, viia, et meil olid ka ametlike kohtumiste kõrval mitteametlikud kohtumised, oli väga konstruktiivne. kuid nüüd on meil puudu järeldustest ja siin on kohe kindlasti osa probleemist tahan teile selgelt öelda, et otse loomulikult peavad kõik institutsioonid peavad kinni pidama artikli kaksteist lõikest kolm, kus nad peavad võtma kõik meetmed vastu selleks, et mitmeaastast finantsraamistikku vastu võtta. ja nüüd tekib küsimus, et kuidas me järgnevatel nädalatel ja kuudel äh, siis edasi liigume see, et kokkuleppele jõutud, ei tähenda, et me oleksime kriisis, teil on õigus, äh, tulevikus, vabandust, minevikus on ka olnud sarnaseid olukordi, kuid ka üleüldse mitte kokkuleppele jõudmine eh, tähendab, et meil ei ole mitte mingit kriisi, lihtsalt me siis räägime teistsugustest numbritest ja sellistest võimalustest, mis on lepinguga ette nähtud. praegusel hetkel on tegemist kokkuleppega, mis tegelikult eh, parlamendiga ei arvesta ja see on hullem olukord kui see, mis meil oleks lepingu järgi ja selles peaks endale nõukogu ka selgeks tegema. Te rääkisite siin kuludest, eh, mis on liiga suured, kui me ei jõua kokkuleppele, ma võin teile rääkida, millised kulud on liiga kõrged. poliitilise sellised kulud eelarve arutelude üle sellisel kujul, nagu neid praegusel hetkel teatud liikmesriikides peetakse, on liiga kõrged ja mingil määral võib neid nimetada nagu vähkkasvajaks ma võin, eh, me võime siin rääkida paremast kulutamisest, struktuurireformidest, eh, suurtest ettepanekutest, selle kohta, et me räägiksime nendest üheskoos selleks, et jõuda kokkuleppele, mitte ainult raha nõuda. ja nõukogu mingisel hetkel peab lihtsalt aru saama, et kui ta jätkab numbritega nii nagu praegu, et kus on praegu negatiivsed prioriteedid, mis äh, kaovad läbirääkimiste laualt, kuigi varem on otsustatud vastupidi. vaadake, mis kümne aasta jooksul nõukogu oma suures tarkuses on otsustanud ja kui palju on see Euroopa Liidu eelarvest äh, maksma läinud ja kas see oli mõistlik lähenemine. Need numbrid oleks tõsiselt huvitavad, lugupeetud äh, nõukogu president muide, meie oleme teile teinud paketina pakkumise, te mainisite seda. mida raskemad on numbrid, seda rohkem on meil vaja olla igas mõttes paindlik, igas mõttes paindlik, mitte siin lihtsalt äh, rääkida äh, marginaalidest. meil on vaja aru saada sellest, et meil on vaja üldist eelarvet, me ei soovi siin lihtsalt eelarvest teatud äh, ridu välja kirjutada. meil on vaja ülevaatamisklauslit, mis on tõesti ka oma nime väärt ja mis lihtsalt ja mille puhul lihtsalt ei hakata rääkima mingist ülevaatamisest. me soovime omavahendeid, mis on ka oma nime väärt, sellepärast et äh, lepingus on kirjas, et äh, suuremaid äh, kulutusi rahastab liit omavahenditest ja seepärast peame me lepingust kinni pidama, mitte kogu aeg lepingut õõnestama, nii nagu see on siiamaani juhtunud. ja jällegi, need mitmeaastased programmid ja nende sisu on ka tähtis kuulake parlamenti, kui ma siin Küprose eesistumise järeldusi ka teie läbirääkimiste paketis lo-, loen, kus on kirjas, et äh, muide, see nõukogu öö, äh, otsus ka siin on kirjas, et äh, nõukogu ei peaks tegema midagi, mis viib institutsioonid patiseisu ja kui ma siin loen, et see määrus, mis on mitmeaastase finantsraamistiku jaoks paika pandud, selle peab vastu võtma nõukogu ja et Euroopa Parlament peab sellega olema nõus, siis ma arvan, et oleks Eh, targem lepingut eh, vaadata nii, nagu seal on kirjas, et eh, ühehäälselt nõukogu peab võtma vastu otsuse pärast seda, kui ta on saanud nõusoleku Euroopa Parlamendilt, mis on andnud selle nõusoleku siis oma saadikute enamusega lugege seda lepingut ja sellepärast on ka väga tähtis, et te praegusel hetkel kuulaksite ära meie mured ja meie prioriteedid ja peaksite mõistlikult läbirääkimisi selleks, et me saaksime lõppude lõpuks välja töötada finantsraamistiku jaoks ja ka institutsioonide vaheliseks äh, eelarvelepinguks äh, mõistliku lahenduse ja siis on meil võimalik täiskogul ka öelda jah teie ettepanekutele. kui te seda ei tee, siis me kaotame väga palju väärtuslikku aega. ma hoiatan teid selle eest juba täna, sellepärast et meie ei kavatse vastutada, kui teie ei pea nendest nõudmistest kinni. ja lugupeetud presidendid, te peaksite kasutama ära ka seda, mis lepingus on teil kirjas, nimelt et äh, Euroopa Komisjoni presidendi algatusel artikkel kolmsada kakskümmend neli nimelt äh, on kõik institutsioonid kutsutud läbirääkimistele selleks, et leida liht, lihtsamalt äh, lahendusi patiseisust väljatulekuks. meie oleme valmis nendel kohtumistel osalema ja muide, arvestage, et kvalifitseeritud häälteenamuse saamine täiskogul ei ole väga lihtne, seepärast peaksite te siiski meid ära kuulama. suur tänu! Con questo richiamo quanto mai opportuno al trattato da parte onorevole Bog ka mina tahaksin veel kord, nii nagu ka härra Pööge, mainida lepingut, sellega on see kohtumine lõppenud, suur tänu härra Van Rompuyle, härra Barrosole, suur tänu teile kõigile, ilusat pärastlõunat!